on, võiks rakendada ainult, äh, kui kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ühehäälselt selles kokku lepivad. suur tänu, arutelu on lõppenud, hääletus toimub homme, teisipäeval, kaheksandal oktoobril kell kaksteist. Läheme edasi. Äh, Erminia Matsooni raporti juurde ja ma annan sõna äh, raportöör Erminia Matsoonile. Raport... lugupeetud president raport, mida me hakkame arutama, tegeleb eelarvepiirangute mõjuga piirkondlikele ja kohalikele eelarvetele ja äh, keskendume ka äh, majanduskasvu paktile. kriis on äh, peale sundinud karmimad eeskirjad kulutustele ja toonud välja vajaduse leida õige tasakaal kulutuste ja säästude vahel Eh, kuid meie poliitika on suunatud sellele, et suurendada majanduskasvu ja see toob kaasa teatud probleeme, eriti ühtekuuluvuspoliitika meetmete rakendamisel. investeeringud peaksid kaasa aitama üle saada liikmesriikide vahel siiani kehtivatest mm, erinevustest ja kohalikud, need piirkondlikud omavalitsused, kes peavad Euroopa eesmärke ellu viima, äh, on sattunud raskustesse oma kohustuste täitmisel, arvestades ähm, kulutuste kärpimist ja äh, kõik märgid näitavad sellele, et ühtekuuluvuspoliitika rakendamine on teinud vähikäigu ja ma tahan rõhutada, et investeeringud peaksid vastama Euroopas kehtivatele eeskirjadele. esimene mõte oli jätta avaliku sektori kuulutused äh, äh, stabiilsuse kasvupakti piirangutest välja ja seda põhjusel, et need kuulutused on ette nähtud strateegia kaks tuhat kakskümmend eesmärkide saavutamiseks praegune olukord aga loeb selle catch kakskümmend kaks tüüpi olukorra, kuna kulutusi kärbitakse ja samas rakendatakse aktsioone, kui kulutusi ei tehta. teine osa minu raportis äh, keskendub sellele, et äh, kui äh, arvutatakse kulutuste suhet investeeringutesse, siis seda tuleks arvestada netomaksumäärade suhtes ja sellest lähtudes tuleb arvutada ka puudujääk. kolmas ettepanek, et programmeerimisperioodi algusest tuleks suunata kõik Euroopa rahalised vahendid eelarvesse ja riikide rahastamine tuleb täiendava eelarve osana, mis tähendab seda, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saavad oma eelarve paremini tasakaalu viia Äh, tulevaste aastate investeeringute arvel. see on ettepanek komisjonile ja liikmesriikidele, ettepanek arvestada ka neid ettepanekuid, mis on tehtud ühtekolmuspoliitika teemal praegu toimuvatel läbirääkimistel. Äh, on vaja saavutada suuremat paindlikkust ja sellest räägiti ka raportööridega, kes äh, töötavad praegu ühtekuuluvuspaketi kallal Äh, äh, raport jõudis täiskogule, äh, saades peaaegu ühehäälse töö, toetuse Regionaalarengu komisjonist ja ka eelarvekomisjonilt sai raport positiivse arvamuse ja ka tööhõivekomisjonilt. see raport on kooskõlas aruteludega, mis toimuvad nõukogus, et viia Euroopa fiskaalpoliitikasse nii-öelda kuldne reegel sisse ning äh, täidab ka eesmärki äh, üles ehitada äh, ka kaasav Euroopa aastaks kaks tuhat kakskümmend. me ei saa pelgalt kutsuda üles komisjoni edendada tööhõivet, arendada struktuuri, taaskäivitada majandust, sellel pole mõtet, kui me ei tegele nende võtmetähtsusega küsimustega, mis on esile toodud ka stabiilsuse kasvupaktis arvestades kõiki neid argumente, ma loodan, et Euroopa Parlament hääletab selle raporti poolt, sellega näidates, et parlament on teadlik ja vastutustundlik äh, kaasseadusandja ja ei lasa blokeerival vähemusel äh, hävitada äh, seadusloomelist menetlust. suur tänu ja nüüd vaba mikrofon proua Angelilli. suur tänu, härra president. meil on siin tegemist väga hea raportiga, mille proua Matsooni esitas. siin on äh, palju mõistlikke ettepanekuid ning soovitusi, kuidas suurendada paindlikkust äh, stabiilsuse ja kasvupakti raames. see tähendab, et tuleb investeerida tootlikesse sektoritesse kuuskümmend protsenti eelarvest piirkondlikul ja kohalikul tasandil, seda me ei tohi unustada ning me peame pöörama tähelepanu ka kaasrahastamismääradele Euroopa fondide puhul. meil on tegemist elutähtsate projektidega kuni aastani kaks tuhat kakskümmend ning nende abil meil õnnestub toetada tööhõivet, majanduskasvu, konkurentsivõimet. meil on äh, majanduskasvu ja stabiilsuse äh, pakt äh, ning me ei tohi lubada säästumeetmetel seda hävitada. tänan, järgmine sõna saab sõna härra Tabatši Eh, aitäh, härra president, proua volinik. Eh, soovin tunnustada eh, kolleeg Mazzonit suurepärase töö eest. olen tema seisukohtadega täielikult nõus. meil on kahjuks aastateks kaks tuhat neliteist kuni kakskümmend väga vähe ühtekuuluvusvahendeid ning seetõttu on proua Matsooni raport väga asjakohane. me peame pöörama tähelepanu sellele, et me kasutaksime vahendeid paindlikult ning seetõttu ma toetan proua Matsoonit täielikult. ühtekuuluvuspoliitika peab olema selline, et riiklik kaasrahastamine ei ole määrava tähtsusega. ma toetan proua Matsooni ettepanekut ka uute liikmesriikide osas. suur tänu, kolleeg Kalagan. kõnelejal puudub mikrofon me tahaksime tänada raportööri selle äärmiselt olulise raporti eest, sellel raportil on suur tähtsus minu kodumaja jaoks ja minu piirkond on kõvasti kahju äh, kannatanud äh, tööpuuduse suurenemise ja majandusliku äh, surutise ja kuigi meie staatust muudeti lähtudes SKT tasemest, siis olukord osaliselt muutus, kui sellele piirkondale Äh, kehtestati sada miljoni eurone eraldis äh, ja seda küsimust on korduvalt tõstetatud Regionaalarengu komisjonis, kuid kahjuks selle piirkonna rahastamist vähendatakse endiselt järgmist aastat, sest lisaks selle kaksikpiirkonna rahastamisprobleemidel äh, peab ütlema, et on vaja suurendada noorte tööhõivet, suurendada ka ähm, kiiret internetiühendust, et internet jõuaks ka Iirimaa maapiirkondadesse. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Kristotšalas. mikrofon, mikrofon. Yes Ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο γιατί πραγματικά Soovin tänada kolleege, sest tõepoolest me peame tegelema rahastamisprobleemidega. Paraku kriis ja kokkuhoiupoliitika on meie probleeme ainult teravdanud. Kreeka majandus variseb kokku, meil on tohutud probleemid energeetikasektoris, finantssektor on kokku varisenud. mida me peame ette võtma? kas me vähendame veelgi riiklikke vahendeid? kuidas me äh, saame tagada majanduse arengu piirkondades, sinna on vaja investeerida, neil on väga suured probleemid kuid vahendeid riiklikus eelarves saavad nad järjest vähem. Neil on ka järjest vähem personali ning kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide saavutamiseks, mida me peaksime tegema, ühtekuuluvusfond, teised fondid, me püüame äh, nende abil piirkondi tugevdada, tugevdada VKE-sid selleks, et äh, meie majandus oleks sotsiaalne, et meie majandus oleks paindlik ning tõhus. me püüame selleks kasutada vahendeid äh, just piirkondade tasandil, et nad saaksid oma programme ellu rakendada, sest vastasel korral me oleme nõiaringis ning me äh, oleme huvitatud sellest, et äh, konkreetsed piirkonnad areneksid. aitäh! proua Maletitš, palun. aitäh, härra president, tahaksin tänada raportööri. see raport äh, toob välja selle, kuivõrd äh, oluline on piirkondlike ning kohalike asutuste osalemine äh, Äh, ühtekuuluvusfondi tegevuses äh, kindlasti on äh, suuremate strateegiliste eesmärkide sidumine piirkondlike, piirkondlike eesmärkidega väga tähtis ja ka kohalike tegevusrühmade tähtsust toonitab see. me ei peaks siin struktuurifondide vahendeid äh, arvestama, kui räägime vajadustest äh, infrastruktuuri arengusse, ilma milleta ei ole vähem arenenud riikidel võimalik edasi minna. proua Tomašek, olen äh, Horvaatiast pärit parlamendisaadik äh, ja piirkondlikel omavalitsustel on äh, finantsstabiilsusega seal suuri probleeme. me ei peaks äh, samas rõhuma ühtse mudeli rakendamisele, sest kohalikud ning piirkondlikud asutused on erinevad, need, nad ei ole detsentraliseeritud ühtemoodi. olen nõus ettepanekuga selles suhtes, et vähem äh, arenenud regioonid peaksid jõudma enam aren-, arenenute tasemele, kuid äh, kindlasti ei peaks äh, vahendeid äh, valedel eesmärkidel kase-, kasutama, eelkõige on tähtis see, et vahendeid kasutatakse äh, mõistlikul viisil äh, arenenumad liikmesriigid võiksid äh, pakkuda meile lisaks äh, vahenditele ka nõuandeid näiteks reformide läbiviimisel, mis muudaksid kogu meie süsteemi tõhusamaks? trenutna kriza je zaista utjecala na e, situaciju u lokalnoj i regionalnoj samoupravi. s jedne strane imaju problem u smanjenju prihoda praegune e, proua Šuka, praegune kriis on tabanud kohalikke ning piirkondlikke asutusi äh, vägagi tuntavalt me näeme, et eh, vahendeid on vähem, kuid eh, teenust, oodatakse, et teenused paraneksid ja oodatakse ka hästi eh, suunatud ning mõistlikke investeeringuid. meil on vaja keskenduda konkreetsetele meetmetele majanduskasvu saavutamisele tööhõive vallas, et oleks võimalik konkurentsivõimeliselt edasi areneda. kohalikel asutustel on sarnaseid raskusi riigiasutustega ning kindlasti oleks tähtis siin läbipaistvuse suurendamine oluline et äh, projekte rakendatakse ellu kiiremini, just pro-, Horvaatia jaoks on see tähtis, kuna me alles nüüd asusime neid äh, vahendeid kasutama. proua Ferreira, härra Ferreira. aitäh, president, äh, see raport nendib seda, et ebavõrdsus suureneb Euroopa Liidus, kuid kuidas see trend ümber pöörata ühtset äh, turupoliit-, kui arvestame ühtset tu-, turupoliitikat ja neokapitalistlikku ideoloogiat, siis see toob endaga vältimatult kaasa ebavõrdsuse suurenemise. nii et seetõttu ei olegi võimalik ühtekuuluvusrahadega äh, seda olukorda muuta. me vajame muutust Euroopa Liidu poliitikas selleks, et äh, kasutatakse ära enda võimekust. enam äh, suunatakse äh, ühtekuuluvusfondide rahasid selle asemel, et üha uusi kärpeid läbi viia. me peaksime mobiliseerima Euroopa Liidu ning ri-, riigi raha selleks, et loobuda makromajanduslikest äh, reeglitest. härra Kelly, mul on hea meel, et te andsite meile võimaluse sellest äh, tähtsast teemast rääkida, olen ise Regionaalarengu Komisjoni liige ja tahaksin äh, tunnustada raportööri see, kui me arutasime kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat, siis see oli võtmetähtsusega me oleme varemgi tähelepanu pööranud paindlikkusele. kui meil on võimalik need kaks eesmärki äh, ellu viia, siis muudavad asjad palju paremini, nii et raha kasutatakse paremini kodanike huvides, härra Kallagär mainis siin ka SKT-d näitajana, see ei ole kindlasti täiuslik riikides on ka vaesemaid piirkondi ja seetõttu peaks olema paindlikkus kohalikel ja piirkondlikel asutustel otsustada, mis on nende jaoks kõige parem, nende kodanike jaoks. Thank you very much, Miss aitäh, proua Sanchez-Smith, palun. Merci, monsieur le president, chers collègues. aitäh, president, lugupeetud kolleegid, me näeme, et äh, Äh, kärped äh, ka ühtekuuluvusfondi vahenditel ei ole sugugi neutraalsed. Äh, nende fondi, ühtekuuluvusfondi eesmärgiks peaks ju olema siiski võimendav efekt. me näeme, et mõned piirkondlikud ja kohalikud asutused kasutavad neid vahendeid hoopis vastupidisel eesmärgil ja näeme, et defitsiit aina suureneb. selline, sellise olukorra vältimine peaks olema järgmise programmiperioodi prioriteediks ja meil on vaja paindlikkust, kuid äh, kohalikud asutused peaksid äh, kindlalt kinni pidama ka nendest kohustustest ning stabiilsuspakti nõuetest, mis äh, on meie kõigi jaoks siduva tähtsusega. aitäh! Thank you very much. Mrs Bortsan. proua Bortsan, palun. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. E, kohezijska politika glavni je instrument Europske aitäh, president. ühtekuuluvuspoliitika on e, kõige tähtsam Euroopa Liidu e, vahend kriisi ning majanduslanguse vastasel võitlusel, kuid kriisil võivad olla ka positiivsed mõjud ühtekuuluvuspoliitikale, kokkuhoiupoliitika ning äh, kohalike programmide rahastamisraskused mõjutavad äh, võimalusi äh, kasutada ühtekuuluvusfondi vahendeid. kõige enam ohustatud äh, Äh, või kõige haavatavamad kohalikud asutused ka kannatavad kõige enam ja seetõttu ma toetan seda raporti. nüüd äh, soovitakse erandeid. see on samm õiges suunas, sest me räägime siin vahenditest, mis on mõeldud majanduskasvu taastamisele ning äh, konkurentsivõime toetamisele vážený pán predsedajúci vážená pani komisárka aj v mojej krajine sa vláda. aitäh härra paška meiegi riik äh, kasutab konsulteerimismeetmeid äh, kohalike piirkondlike asutuste puhul. me räägime mm, kiirrongiühendusest Bratislava ning äh, Viini vahel. me näeme, et kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kaasnes selle projektiga investeeringute vähenemine ja seetõttu leian, et oleks oluline välja töötada instrument, mida haldaksid riikide valitsused, nii et oleks võimalik reegleid lihtsustada ja paindlikkust suurendada Euroopa Liidu vahendite kasutamisel me näeme, et sotsiaalteenuste järele vajadus kriisiolukorras suureneb ja seetõttu peaks ka Euroopa Sotsiaalfondi vahendite kättesaadavus suurenema. ja nüüd saab sõna volinik Damanaki. tänan, president. komisjon tervitab parlamendi algatust ja me jagame parlamendi mured, mis on avaldatud promotsiooni raportis majanduskriis on muutnud lähenemisprotsessiga Euroopa äh, piirkondade vahel, äh, piirkondade vahelised erinevused üha süvenevad, eriti just tööhõive valdkonnas. kohalikud ja piirkondlikud omavalitsuses on olulised tegijad, kes peaksid aitama Euroopa majanduse praegusest kriisist välja tuua. aastal kaks tuhat üksteist rohkem kui nelikümmend kuus protsenti äh, kulutuste kasvust kahekümne seitsme liikmesriigiga Euroopa Liidus, äh, äh, leidis rakendus ähm, keskvalitsuse madalamatel tasanditel. Äh, ja piirkondlikud ning omavalitsused andsid ka suure panuse avaliku sektori investeeringutesse. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal umbes kuuskümmend protsenti avaliku sektori investeeringutest kahekümne seitsmes liikmesriigis Äh, tehti äh, piirkondlike ja kohalike omavalitsuste poolt. majanduskriis on vähendanud piirkondlike ja kohalike omavalitsuste tulu, see vastab tõele ja kasvu äh, edendavad kulutused ja avaliku sektori investeeringud on radikaalselt vähenenud. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal see langes kahe koma ühe protsendi võrra langedes üheksakümne seitsmenda aasta tasemel reaalarvudes tähendas see viie koma kaheksa protsendilist vähenemist aastal kaks tuhat kümme, kuus koma viis protsenti kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ja äh, sama palju ka kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. ja on selge, et sellel on negatiivsed tagajärjed mitmed liikmesriigid on andnud märku äh, probleemide süvenemisest ja raskustest Euroopa Liidu programmide kaasrahastamisel, mis äh, negatiivselt mõjub ka ähm, tulemuste saavutamisel. see suundumus tekitab muret ja näitab, et majanduskriis on tõsiselt mõjutanud kohalike piirkondlike omavalitsuste võimekust äh, tagada äh, investeeringud, mis on kriitilise tähtsusega majanduskasvu tagamisel tulevikus. komisjon on omalt poolt välja pakkunud mitmeid meetmeid, et soodustada nende äh, ressursside eelarvelist haldamist. me tegime ettepaneku sisse viia suuremad kaasrahastamismäärad et juurde maksta praegusest perioodist ja tulevastest perioodide arvelt. praegune olukord nõuab, et ähm, ressursse kasutatakse ähm, tõhusalt programmide strateegilist suundumust on tugevdatud, et arvestada Euroopa strateegiat kaks tuhat kakskümmend, menetlusi on lihtsustatud ja alternatiivsete äh, finantsinstrumentide kasutamist on äh, julgustatud. ühtekuuluvuspoliitika peaks olema tihedas kooskõlas makromajanduslike reformidega, mis viiakse ellu Euroopa poolaasta raames. ja sel põhjusel äh, terve rida mehhanisme, mis tugevdavad seost ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide makromajandusliku valitsemise vahel, on kasutusele võetud nõndanimetatud Äh, makromajanduslike tingimuste nime all. samal ajal komisjon teatas, et ta lubab teatud tingimustel loomulikult ajutiselt kõrvale kalduda nendest nõuetest, mis kehtisid stabiilsuse majanduskasvu ennetava äh, haru vahel, et soodustada äh, riikide võimekus kaasrahastada ühenduse projekte nende meetmete äh, elluviimise metoodikat komisjon hiljuti selgitas. suur tänu, arutelu on lõppenud, hääletus toimub homme, teisipäeval, kaheksandal oktoobril kell kaksteist. Läheme edasi äh, äh, Ellesi raporti juurde ja annan sõna härra James Ellisele.